asju juba kakskümmend aastat tagasi ning see võimaldas tagada majandusarengu, mis on viinud ähm, Šoti majanduse sinna, kus ta praegu on. inimesed soovivad koos töötada, tehakse algatusi, lingvistilisi algatusi, ka muid. kõik see ei ole üldse iganenud, vaid vastupidi, Interreg on väga kaasaegne programm miljard on ette nähtud innovaatiliste projektide jaoks, vahel on teatud projektid liiga väikesed, aga siis tulebki otsida teisi regioone, teisi linnu eh, ning eh, vahendid kokku panna selleks, et eh, teatud mõõdet saavutada. uute tehnoloogiate vallas, mis arenenud kiirelt, on see oluline ning komisjoni algatus territoriaalse koostöö raames on suurepäraseks näiteks äh, tegemist ei ole minevikupoliitikaga, vaid poliitikaga, mida meil on vaja praegu ja ka järgneva seitsme aasta jooksul, nii et braavo! ja see oli tõesti äärmiselt põnev, aga palun pidage kõne eest kinni ning nüüd sotsialistide ja demokraatide nimel proua Presso. suur aitäh kolmandat korda juba täna. ja nagu paljud teisedki, ka mina olen piirilähedasest regioonist ja meie jaoks on Interreg olnud erakordseks äh, vahendiks koostöö läbiviimisel erinevate territooriumite vahel. ma usun, et see on äh, üheks peamiseks Euroopa lisaväärtuseks. Euroopa Liit on äh, viimastel aastatel, muuhulgas ka tänu Interregile, osutunud vahendiks, millele abil edendatakse majanduskasvu ning rahu. Ehm, tuhanded kodanikud on osalenud ühisprojektides, millega on parandatud ka nende endi elu. lisaks sellele oleme välja töötanud instrumenti nagu Euroopa territoriaalkoostöörühm ehm, ja täna parlamendisaadikuna saadikutena võime uhkust tunda selle üle, et ka sellisel raskel ajahetkel on meil õnnestunud ja loodetavasti kinnitame selle ka üle, Äh, oleme suutnud saavutada selle, et üksteist miljardit on äh, eraldatud järgmise ametiaja projektide jaoks, millega siis äh, parandasime tugevalt komisjoni ettepanekut ja loodetavasti leiab see ka kinnitamist hääletusel. suur aitäh teile, proua Presso, et kõneajast kinni pidasite. ja nüüd Alde nimel härra Van Miltenburg voorzitter grensoverschrijdende samenwerking is een van de meest. piiriülene koostöö on üheks kõige silmaganähtavamaks euroopa liidu projektiks interreg on kümme aastat juba hästi toiminud ning võimaldanud inimestel piiri ületada töötada kasutada erinevaid vahendeid taristuid ma tunnen äärmiselt suurt heameelt selle üle et euroopa parlament soovib üheteist miljardiga toetada veelgi eh, piiriülest koostööd, see raha on vajalik. siin räägiti eh, regioonidevahelisest innovatiivsest investeerimisest. meie sooviks on, et et sellised investeeringud eh, suunatakse samuti akadeemilistesse asutustesse. see tähendab seda, et me tegelikult suudame Euroopa tasandil oma vahendeid koondada ja välja tuua, tuua uute toodete ja teenustega. selline rahaline toetus on oluline. aga oluline on, et me investeeriksime, seeläbi tagaksime suurema Euroopa väärtuse. Euroopa tasandi investeeringud tähendavad seda, et Euroopa Liit suudab paremini toime tulla ka maailma tasandil võrreldes äh, Ameerika Ühendriikide Hiinaga ning parem koostöö ja ühtekuuluvus Euroopa-siseselt tähendab seda, et loome ka rohkem Euroopa töö, Euroopas töökohti, rohkem majanduskasvu. loodan, et väga kiirelt suudame me alustada läbirääkimisi ka nõukogu selle uue, uue määruse üle. tähtis on tagada, et uus Interreg äh, võiks käivituda juba kaks tuhat kakskümmend ja et me suudaksime veelgi vähem, veelgi su-, suuremast hulgast piiridest Euroopas lahti saada. suur aitäh ja nüüd ma ei näe siin härra Roopet, härra Zeller. Ähm, proua volinik, on tõesti hea, et meie raportiga käib kaasas ka arutelu, sest see ole, see on väärt isegi seda, et, et me peaaegu keskööni peame sellest rääkima, selle asemel, et seda lihtsalt lühidalt tutvustatakse. Euroopa poliitikas, Euroopa mõtlemises on piiriülene koostöö eriti oluline, sest Euroopa eesmärk ongi ju territoriaalne koostöö piirid, mis on küll peaaegu kadunud, tähistavad endiselt liikmesriikide vahelisi erinevusi õigussüsteemides, seetõttu, mis takistavad piiriregioonide omavahelist koostööd, siin saab Interreg programm aidata ning ta on seda ka teinud piiriäärsete piirkondade inimeste probleemide lahendamisel. edasine toetus piiriülesele koostööle Äh, äh, vajab järgmisel finantsperioodil seda, et, et me programmiga jätkaksime, samas me ei tohi programmi vähendada, vaid laiendama, äh, me ei tohiks raha vähendada, vaid vähemalt samaks jätma ning samuti peaks programmi pigem öö, öö, suurendama. territoriaalne koostöö ei peaks olema liikmes, liikmesriikide öö, Eh, omavaheline asi, vaid seda tuleks, siia tuleks kaasata ka meie naabruspoliitika. raportöör on sisuliselt komisjoni ettepanekut tublisti parandanud ning loodetavasti suur häälte, eh, suur enamus toetab hääletusel seda raportit. ma vabandan, aga minu arvates on see väga oluline teema. seega peame me sellega jätkama. aitäh! ma nõustun teie seisukohaga, aga mind pandi siia istuma täna selle jaoks, et tagada, et kõik peavad oma kõneajast kinni. härra Hetman, aitäh, härra president, kolleegid. Interreg koostöö üle piiride toob inimesi kokku ning see on minu arvates Euroopa Liidu aluseks. seetõttu olen ma nii rahul, et selle tähtsust äh, rõhutatakse veelgi uue eraldi määrusega. ettepanekud, mis siin tehtud on, nagu lihtsustamine, kindlad summad, äh, vähe, väiksemad kulud selgem kontroll. minu arvates tagavad, et Interregi kasu on veel nähtavam. piiriülene koostöö on ääretult tähtis ning seda peegeldab lõpuks ka meie eelarve. ma loodan, et Interregi programmi saab kasutada, et, et tervet Interregi programmi potentsiaali suudame me ära kasutada minu, mulle tekitab aga muret see seitsekümmend viis, viis protsenti kaasrahastamist, samuti tekitab mulle muret see N pluss kaks reegel, mis võib tekitada olukorra, et äh, rahastamine kaob, sest pole piisavalt äh, aega, et neid rahasid ära kasutada. ma omast arust säästsin natukene äh, ka aega, härra president, ning ma äh, nõustun ka täielikult nende tarkade sõnadega, mille välja ütles härra Zeller just äsja. jah, aitäh, te tõesti säästsite paar sekundit ja ma nõustun sellega, mida te ütlesite härra Zelleri kohta. viimasena saab sõna härra Varakassel Siiso, Euroopa Parlamendi asepresident. aitäh, president. tänapäeval räägitakse palju egoismist ja müüridest, aga me peame meeles pidama, et kaalul on meie kodanike heaolu. seda peame me meeles pidama. Hispaania ja Portugali kohalike omavalitsuste koostöö on aastate jooksul aidanud parandada Castilla Leoni, Algarve või ka Galiitsia inimeste eluolu ning seda on saavutatud läbi Interregi. tõesti, tänu sellele on piirid hägustunud, nii et kasu on saanud nii hispaanlased kui portugallased. see illustreerib hästi öö, äh, seda, kui tähtis on öö, äh, tõhus koostöö juhtimine üle piiride. järgmine MFF soovib kärpida regioonidele eraldatud rahasid, aga me peame toetama edaspidigi selliseid asju nagu Interreg, sest need parandavad inimeste elu. kui me kuuleme siin seda populistlikku juttu, siis tegelikult on meil vaja ju paremaid haiglaid ja maanteid, me peame tõkked inimeste vahel kaotama Euroopa Liidus. meil on vaja tõhusaid teenuseid Äh, paremat elu äh, üheskoos ning seda saaks, sellega saaks aluse panna Interregiga. aitäh, nüüd vaba mikrofon. ainult meeldival kombel need, kes varem sõna ei saanud, on sõna palunud, härra Puda. suur tänu. Euroopa territoriaalne koostöö on ühtekuuluvuspoliitikas oluline, see on oluline ka regioonide arengus. see, seetõttu on äh, olnud näha märkimisväärselt positiivseid tulemusi piiriülese koostööprojektide puhul. liikmesriigid peaksid neile koostöörühmadele veel lisavõimu andma, õhutama piirkondi, looma neid koostöö rühmasid, millele antakse siis äh, juriidiline isik, äh, nii et nad saavad ka rahastust ligi meelitada. regioonid, mis soovivad rohkem koostööd teha ühistes äh, huvivaldkondades, aitavad meil ju ellu viia meie ühiseid eesmärke. seetõttu on ka Rumeenias loodud eraldi piiriülese koostöörühmad, millega üritatakse vähendada bürokraatiat ja suurendada koostööd. aitäh ja viimane kõneleja, proua Tomato. suur aitäh, lugupeetud juhataja. me oleme väga rahul tehtud tööga. algne komisjoni ettepanek sisaldas erinevaid kriitilisi punkti, tegime muudatusettepanekuid ja ka läbirääkimiste käigus muuhulgas tahtsime pöörata piiriüleste mereprojektidele suuremat tähelepanu. samuti tõstsime üheteist miljardile Interregi vahendid, see tähendab ka, et Euroopa Liidu kaasrahastamine on võimalik kaheksakümne protsendi ulatuses kohalikud omavalitsused vajavad piisavalt äh, rahalisi vahendeid selleks, et investeerida äh, ning toetada äh, projekte. kõik kolleegid, kes soovivad muuta praegu seda absurdseid majandusjuhtimise reegleid, on kindlasti valmis toetama meie kahte muudatusettepanekut Stelle poolt. tegemist on oluliste muudatustega programmeerimisperioodiks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse vaatame siis, kes äh, soovivad tegelikult asju muuta, kes mitte. suur tänu. kõneajast kinnipidamise eest ja nüüd volinik Tyson, teile sõna. Uh, suur tänu, president, raportöör, parlamendiliikmed, kuulasin tähelepanelikult arutelu ja võin teile kinnitada, komisjoni nimel, et Euroopa territoriaalne koostöö jääb äh, ühtekuuluvuspoliitika väga oluliseks elemendiks ja kogu Euroopa poliitika oluliseks elemendiks. komisjon võtab arvesse parlamendi arvamusi, mida väljendati arutelus, tahan tänada teid eriti toetuse eest innovatiivsele investeeringutele. komisjon on kindel, et tuginedes varasematele kogemustele saab nõudlus selliste vahendite järgi olema suur. lugupeetud parlamendi liikmed, ära on tehtud suur töö, täna tahame jaga, jätkata ja liht-, nii et meil oleks lihtsam raamistik ja komisjon on kindel, et Euroopa Parlament saab olema tugevaks partneriks selles jõupingutuses, suur tänu tehtud töö eest, loodan ja olen kindel, et Rumeenia esimest, esimeste ajal nõukoguga omalt poolt eh, liigub edasi meie Interregi ettepanekuga selleks, et see võetaks vastu aastal kaks tuhat üheksateist ja õigeaegselt, enne kui algab järgmine programmitöö periood. teate ka, kui oluline seegi on. suur tänu ka selle eest, et eh, jäite täna õhtul siia ja soovin teile head õhtut. suur tänu, president suur tänu ka teile, volinik, et äh, äh, viibisite siin ja jäite meiega kuni arutelu lõpuni. ja lõppsõna härra Arimant. aitäh, härra president. mul on nüüd au öö, äh, täita viimased tänase öö, päeva kaks parlamentaarset minutit oma jutuga selle kahe minuti jooksul tahaksin ma tänada kõigepealt kolleege, kes täna sõna võtsid, tahaksin tänada kõiki variraportööre, läbirääkimiste äh, ja, äh, ja kompromisside väljatöötamisel aktiivselt töö eest, tahaksin tänada ka komisjoni, kes oli aktiivselt, äh, kas aktiivselt toetas meid kogu protsessi jooksul loodetavasti Rumeenia eesistujana on nii motiveeritud, et nad suudavad üldise lähenemise võimalikult kiiresti paika saada, et me jõuaksime triloogile ning et me selle tekstiga võimalikult kaugele jõuaksime triloogis, nii et uus parlament saaks selle kiiresti vastu võtta et uueks rahastamisperioodiks oleks see programm juba enam-vähem paigas, et ametid ja agentuurid saaksid oma programmide ettevalmistamisega võimalikult kiiresti algust teha. seega suur tänu koostöö eest ja ma loodan, et äh, Interreg jääb ellu ka tulevikus. aitäh raportöörile. arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme istung jätkub homme, kolmapäeval, kuueteistkümnendal jaanuaril kell kaheksa kolmkümmend kuni kell kaksteist kolmkümmend ning siis kella kolmest pärastlõunal kuni keskööni. protokoll on avaldatud Euroopa Parlamendi veebileheküljel. ennem lõpetamist sooviksin veel kord tän-, tänada proua volinikku